välja. mulle jäi mulje, et meil on vaja Euroopa Liidu vahendeid leida selleks, et äh, aidata ÜRO-d äh, erinevate etniliste vähemuste olukorra parandamisel. suur tänu äh, raportööri esindajale esitatud on resolutsiooni ettepanek selle arutelu lõpus ja sellega on see arutelu nüüd ka ammendunud ning hääletus toimub homme keskpäeval. ning me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu ja komisjoni avaldused hiljutiste ohvriterohkete tulekahjude kohta tekstiilivabrikutes, eelkõige Bangladeshis proua minister, proua Gretchen saab ka kohe sõna nõukogu nimel. minister, the floor. proua minister, teil on sõna <laughs> um, thank you very much. suur tänu, härra juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed. hiljutised um, hiljutine tulekahjuõnnetus Dakas, Ashulia uh, tekstiilivabrikus oli väga traagiline, paljud noored naised kaotasid elu selles õnnetuses ja ma tean, et meil on kõigil me oleme kõik sellest šokeeritud ja me tunneme sügavalt kaasa nendele, kes kaotasid perekonnaliikmed selles tulekahjus. see õnnetus toob välja laiema töötingimuste probleemi paljudes vabrikutes Bangladeshis ja eriti öö, ähm, regulaarne põhiliste ohutusreeglite rikkumine. me peame suurendama oma jõupingutusi toetamaks Bangladeshi ametivõimu ning, võime ning suurendama eh, tekstiilitööstuse ohutusnõudeid kõikjal riigis. Eh, kõik kõik äh, tekstiilitööstuses või mujal töötavad inimesed Bangladeshis teenivad paremaid, äh, on ära teeninud paremad, ohutumad töötingimused. Euroopa Liidul on siin oluline roll mängida. meie oleme suurim Bangladeshi kaubanduspartner, see on aidanud äh, majanduskasvu ning loonud töökohti panna Bangladeshis. rõivatööstus on peamine Bangladeshi majanduse alus, Bangladesh Bangladeshi eksport on viimastel aastatel väga äh, oluliselt äh, tuginenud äh, duty free ja muudele lepetele, mis meil on Bangladeshiga ja see on osa eritariifisüsteemist Bangladeshiga, kuid kui me toodame tooteid Bangladeshi vabrikutes, siis seal on väga madalad standardid ja töötajad on pidevalt riskiolukorras, kui nad teevad, viivad läbi oma igapäevast tööd, sellepärast on Euroopa Liit olnud esikohal töö ja ohutusnõude parandamisel Bangladeshis me oleme loonud paljusid projekte koostöös kohalike ühingutega, et tagada tervise ja ohutusnõuete tagamise Äh, Bangladeshis. see on väga oluline töö, mida me seal teeme, kuid Ashulia tulekahju näitab, et me peame veel rohkem ära tegema. üldisemas plaanis on Euroopa la-, Liidul terve rida instrumente, mida kasutada Bangladeshis, vaid ja ka kõikjal, kus äh, tööohutusnõuded on küsimuse all, me tahaksin arutada seda, kuidas äh, neid kaubanduspoliitika instrumente ära kasutada ning äh, nende seost rahvusvahelise tööorganisatsiooni suuniste ja juhistega. eeliskohtlemine on üks kõige olulisemaid instrumente, et edendada inimõigusi ja kaubanduspoliitikat ning hea juhtimise juuni, suunised annavad kaubanduseelised nendele riikidele, kus viiakse äh, ellu kahtekümmet seitset rahvusvahelist konventsiooni, mis puudutavad ka tööõigusi ja inimõigusi. kõik need lepped on ka tagasivõetavad nendelt riikidelt, kus on tõendeid süsteemsest äh, konventsioonis sisalduvate põhimõtete rikkumisest. see ei ole lihtsalt mingisugune tühi ähvardus, vaid seda on juhtunud ka juba mitmel juhul, näiteks Myanmari ja Valgevene puhul, kus üldine lepe on tagasi võetud ning Sri Lanka puhul, kus GSP pluss lepe võeti tagasi meie keskendume keskkonna ja sotsiaaltingimuste parandamisele üle kogu maailma ning nende eesmärgide saavutamiseks on meil kahepoolsed ning mitmepoolsed lepped, olgu need siis keskkonnale või kaubandusele keskenduvad ning me peame kaasama oma kahepoolsetesse lepetesse ka sätted, mis puudutavad jätkusuutlikku arengut, see tähendab, et me peame tegema kõik, mis me saame, et rahvusvaheliste organisatsioonide nagu näiteks WTO ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni abil neid eesmärke ellu viia. ma tean, et parlament on samuti mures ka suurenevate riskide pärast, mis on seotud sotsiaalse dumpinguga ning konkurentsi või konkurentsi väänamisega Euroopa turgudel, ma arvan, et me peaksime kasutama kõiki oma õigusloome vahendeid ning säästva arengu sätteid rahvusvahelistes lepetes, et neid riske vähendada. mis äh, veelgi enam oluline aspekt on investeeringud, me, meie investeeringud Bangladeshis on väga olulised ning edendab sealset majanduskasvu ning loob töökohti. muidugi aitavad investeeringud parandada ka töötingimusi ja häid tavasid. Need on kaasa toonud ka korporatiivse vastutustunde äh, poliitilisi otsuseid kolmandates riikides. ma tean, et korporatiivne ja sotsiaalne vastutus on eriti oluline äh, sellele parlamendile siin ja ma äh, olen valmis lugema vastavaid raporteid ning komisjoni viimast teadet, selleteemalist teadet. Bangladeshi vabriku tulekahju peaks olema meile kõigile hoiatuseks, me ei saa lubada töötajate elude kaotamist seal või kuskil mujal, me peame arendama edasi meie tööd läbi konkreetsete projektide, et töötingimusi parandada, me peame kasutama täielikult ära Euroopa Liidu instrumente, näiteks GSP, selleks, et avaldada survet nendele riikidele, kus pidevalt äh, rikutakse äh, ohutusnõudeid, me peame töötama nii intensiivselt kui võimalik, tulevikku läbi mitmepoolsete organisatsioonide nagu WTO ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, et äh, läbi, et, et suruda läbi vastavate äh, sätete, äh, sätetest kinnipidamine. me peame suruma läbi kõige kõrgemad standardid töökohal. ma kinnitan teile, lugupeetud parlamendiliikmed, et me teeme tihedat koostööd kõikides nendes valdkondades, et tagada selleks, et selline tragöödia, nagu Bangladeshis hiljuti aseti leidis, ei, leidus, ei korduks. suur tänu. suur tänu. nüüd annan sõna volinik Georgievale, palun suur tänu, härra juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, minister Kreiton, nagu me kuulsime ministri suust, on äh, tulekahju Ashulias Bangladeshis endaga kaasa toonud selle probleemi esile äh, toomise, mis äh, on nii paljudes riikides, kus on probleeme sotsiaalsete äh, sätete rakendamisega, eriti just äh, tekstiilitööstuses Lõuna-Aasias ja pole paremat võimalust äh, avaldada austust nendele inimestele, kes selles tulekahjus hukkusid või mujal, kui see, et Euroopa Liit võtab selle teema oma kaubanduslepete läbirääkimistes äh, kesksele kohale ning võtab otsustavaid samme. seda me kavatsemegi teha ning see on see, mida me teeme. lubage mul nüüd juhtida teie tähelepanu sellele, mis on pärast seda tulekahju toimunud. kõigepealt on Euroopa äh, esindajad takas reageerinud tulekahjule, mis leidis aset seal Nad äh, lõid äh, Euroopa Liidu ja Saksamaa äh, ühise koostööprojekti, et parandada tööstandardeid tekstiilitööstuses ning tagada meditsiiniabi ohvritele, toitu ja ka muid tooteid nende perekondadele. Euroopa Liidu saadikud avaldasid ühiselt kaastunnet ja Äh, tõid välja olulise äh, sotsiaalsete küsimuste rolli, eriti just meie kaubanduspartnerite äh, suhete raames. meie oleme teadlikud oma rollist ja vastutusest Bangladeshi kõige suurema kaubanduspartnerina. viiskümmend seitse protsenti Bangladeshi ekspordist läheb Euroopa Liitu ja enamik sellest on rõivatooted. selle tõttu tõttu on äh, sotsiaalne olukord Bangladeshis otseselt seotud meie äh, ettevõtete ja äh, ühiskonnaga. teiseks oleme pidevalt teinud tööohutusest olulise keskse elemendi oma töös rahvusvahelise tööorganisatsiooni ja väärika töökoha programmi raames. meil on konkreetsed projektid sellega seoses Bangladeshis, need projektid hõlmavad ähm, tööandjatele ühing, tööandjate ühingule ähm, äh, abi andmises ning äh, reeglitele vastavuse kontrollide läbiviimises. me töötame tihedalt ka koostöös Tsiviilkaitseametiga selleks, et äh, suurendada tuletõrje võimekust ning väljaõpet vabrikutes. meie saadik William Hanna kohtus eelmisel kuul rõivatöötajate eksportijate ühingu esindajatega selleks, et arutada ohutusküsimust ning äh, meie missioonijuhid Dakas otsustasid äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses luua ümarlaud rõivatöötajate vahel, kus arutatakse ohutusnõudeid, meil on hea meel teile aru anda nendest edusammudest, me oleme ka mm, rahvusvaheliste standardite, tööohutusstandardite edendamisele keskendunud, me vaatame ÜRO põhimõtetele kui nurgakivile, kuidas me läheneme dialoogile valitsustega selles küsimustes, see on juba aset leidnud Euroopa Liidu Bangladeshi äh, ühiskohtumisel äh, detsembrikuus ja äh, mitte ainult siis, vaid äh, see teema on olnud pidevalt Bangladeshiga arutelu, aruteludes, kuidas tööohutusnõudeid parandada, näiteks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli meil TAKAS seminar äh, sellel teemal ja see ühendas kõikide sektorite esindajaid. selle soovitused anti Bangladeshi valitsusele üle. Need peegeldavad just äh, neid murepunkte, mida parlament on välja toonud resolutsioonis kaheksandal, mis avaldati kaheksandal juunil äh, kaks tuhat üksteist ja mis puudutab sotsiaalpoliitikat. samuti kahekümne kolmanda oktoobri kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, resolutsioon tõi selle teema esiplaanile, et sotsiaalsete ebavõrdsuste äh, vähenda, sotsiaalset ebavõrdsust vähendada kiire majanduskasvu raames. seega on kõige olulisem, et me valvame kõige ebasoodsamas olukorras olevate rahvarühmade üle, et nemad saaksid rõivatööstuse äh, edenemisest kasu. seega lubage mul öelda, et see oli juhtum, mis äh, tekitas tähelepanu rahvusvahelisel areenil ning on öö, ka meie poolt toonud kaasa tugeva reaktsiooni nii öö, olukorrale Bangladeshis kui ka teistes riikides, näiteks Pakistanis, kus samuti leidis aset öö, samasugune tulekahju, kuid õnneks siiski mitte nii paljude inimelude hukkumisega. ma tahaksin tänada Euroopa Liit, Euroopa Parlamenti selle eest, et Te olete keskendunud sellele teemale ja te innustate meid tegema parimat inimeste ohutuse parandamiseks arengumaades, vaid ja ka Euroopa Liidu toetamisel kui positiivne jõud. vabandage, ma pean lahkuma, ütleb proua volinik kuid äh, minu kolleeg härra Barnier tuleb mind asendama, ah, ta on juba siin, teil äh, on kaks ühe hinna eest. Äh, suur tänu ja nüüd läheme fraktsiooni nimel kõnelejate juurde. kõigepealt kolleeg Mann, palun. kolm minutit, palun, jah. suur tänu, härra president suur tänu ka nende saksakeelsete tervitussõnade eest. sada kaksteist inimest sai Dakaris Kasriidise tehase põlengus kahekümne neljandal novembril surma. Nende kannatused šokeerisid kogu maailma. juba detsembrikuus oli Karachi lähedal Pakistanis plahvatus ja kolmsada inimest said surma. paljud neist oleksid võinud veel täna elada, kui oleks kinni peetud riiklikest normidest ja ka Euroopa julgeolekunormid eh,, ohutusnormidest. tihti aga kontrollid on liiga nõrgad ja süüdlasi ei karistata vastutust lükatakse ühe õlgadelt teisele ja töövõtjate õlul on äh, kõik halvad pooled ja ülejäänud teenivad kasumit. ja meie siin Euroopas lõikame kasu odavatest hindadest sealsed valitsused, sealseid valitsusi tuleb veenda selles, et tööohutus on väga tähtis. Bangladesh on tõesti juba väga palju ära teinud, eriti just äh, lastetöö vastases võitluses tekstiilitööstuses. me, seda tuleb tunnustada, kuid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni standarditest tuleb kinni pidada, suurtest sõnadest ainuüksi ei piisa ma arvan, et selgitustööd tuleb teha ka Euroopas tuleb rääkida tootmistingimustest, mis on õudsed. tuleb rääkida ka keskkonnastandardite tähtsusest, sotsiaalstandardite tähtsusest. meil on vaja tarbijate survet kui mõjuvõimsat relva selleks, et oleks võimalik ka pikaajaliselt muudatusi teha minu arvates lähevad aga liiga kaugele need ettepanekud, kus nõutakse juriidilist sekkumist rahvusvahelisel tasandil kahepoolsete lepingute sätted Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel piisavad täiesti. Need sätteid tuleb lihtsalt rakendada. ma mõtlen siin näiteks sanktsioonide peale suurtes üleilmsetes äh, firmades, kus äh, ei peeta normidest kinni. suured tulekatastroofid näitavad, et osades ettevõtetes ei peata äh, mitte ei peeta sotsiaalsest vastutusest mitte midagi. Nad äh, räägivad äh, küll sellest vastutusest ja räägivad, et teevad palju, kuid kohapeal töövõtjate jaoks ei muutu mitte midagi. siin lihtsalt äh, usaldus mängitakse maha. Euroopa ettevõtete sotsiaalne vastutuse kontseptsioon on suurepäraseks eeskujuks, kus ettevõtted võitlevad töövõtjate eest, ühiskonna eest ja on sellega suureks eeskujuks, kuid see kontseptsioon peab jääma vabatahtlikkuse põhimõttele. rahvapartei toetab kõiki neid meetmeid, mis toovad endaga kaasa positiivseid muutusi Is... järgmine kõneleja on kolleeg Bernd Lange sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president, proua minister, härra volinik, kallid kolleegid me kõik ostame ja kanname riideid, mis on ostetud H&M-ist, C&A-st, Benetonilt, Tommy Hilfigerilt ja teistelt suurtelt äh, rõivatootjatelt. ja pöörame minu arvates liiga vähe tähelepanu sellele, milline äh, on selle toote äh, tootmise ahel olnud, me ei mõtle selle peale, et kasutatakse lapstööjõudu, et töötingimused töövõtjatel on õudsed ja et äh, neid tooteid, mida kuskil kaugel idas toodetakse, neid müüakse siin Euroopas suure kasumiga. me peame suurtelt ettevõtetelt nõudma, et nad peaksid kinni oma sotsiaalsest vastutusest ühelt poolt kui eraldiseisev ettevõte peavad nad tõestama, kuidas nende tootmisahel välja näeb ja kas nad OECD standarditest ettevõtete sotsiaalse vastutuse puhul kinni peavad ja sellepärast ma kutsun komisjoni üles nõudma kõikidelt suurtelt ettevõtetelt raportit selle kohta, kuidas äh, ettevõtete sotsiaalse vastutuse nõuetest kinni peetakse ja samal ajal peavad need ettevõtted ka üheskoos seda kõike tegema. on täiesti selge, et kui võideldakse kõige odavama hinna pärast, siis võib üks ettevõte teha, mis ta tahab, aga sellest ei muutu mitte midagi. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu ettevõtted võtavad üheskoos endale kohustuse sotsiaalsetest standarditest kinni pidama ja Business Europe peaks ka siin tõesti midagi ette võtma, see oleks üks mõistlik tööots neile. Lange suur tänu, härra Lange ja nüüd kolleeg Benjon äh, liberaalide nimel kaks minutit um,. Yeah, suur tänu. ma olen seda resolutsiooni selles raskes juhtumis äh, soovinud mitte ainult Haka kohta, aga ka Ratsi kohta juba novembrist alates, seega on mul väga hea meel, et me lõpuks seda teemat arutame ja see resolutsiooni ettepanek on sadu inimesi oleks võinud äh, päästa, kui me oleks tuleohutusstandarditest kinni pidanud. ma tervitan hiljutisi jõupingutusi Bangladeshis äh, olukorda tehastes parandada. eile viidi, lepiti kokku äh, kolmepoolselt valitsuse, töötajate ja tööandjate vahel kokku tuleohutuses ja ma looda, loodan, et Pakistanis sama kokkulepe sõlmitakse selliseid kohutavaid olukordi ei tohiks olla, kus äh, uksed on lukustatud ja tuleohutuses kinni ei peeda. peeta tervishoiust ja ohutusest, standarditest peab kinni pidama ja me peame tegema rohkem selle nimel. rohkem on vaja teha ka selleks, et lokkava äh, korruptsiooni vastu võidelda inspektsioonisüsteemis. see ei puuduta mitte ainult inspektorite tööd, aga seda, mida väidavad rõivatootjad äh, oma äh, sotsiaalse vastutuse kohta, väga tihti me näeme, et tegemist on vaid tühja õhuga ja tegelikkuses ei äh, toimita nii, nagu väidetakse. samuti tahaksin ma siinkohal selgitada järgmist, ma olen vastu hargmaiste ettevõtete kujutamist, kes rõivaid tööda, tood-, toodavad kui neid kuidagi sildistada. me oleme teinud teatud jõupingutusi ja, ja see, selle kohta, et selle kohta piisavat informatsiooni saada ja see ei puuduta ainult hargmaiseid ettevõtteid ja põhisüüdlased on eh, tehase omanikud, hargmaised ettevõtted loomulikult peavad kandma ka oma osa vastutusest. see resolutsioon vabandust, hüppasin üle nüüd ühest teemast või lähen ajast üle. liberaaldemokraatide nimel sooviksin ma viidata sellele, et väga oluline on tervishoidu ja ohutust parandada tööoludes ja ma toetan komisjoni ettepanekuid ja Bangladeshi valitsust jõupingutustes, mis nad on teinud, aitäh! suur tänu! ja nüüd roheliste nimel proua Lambert suur tänu, lugupeetud president. mina räägin Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhina, kelle kohustuste hulka käib ka Bangladeshi äh, sidemete küsimus meie fraktsioon tahaks väljendada oma kaastööd nendele perekondadele, kelle omaksed äh, on surma saanud erinevates äh, sündmustes tekstiilitehastes ja mujal tegemist on teemaga, mis äh, ulatub kaugemale Bangladeshist, kuigi me põhiliselt täna keskendume Bangladeshile. me teame, et äh, kasumimarginaalide saamine avaldab survet äh, mitte ainult töötajate palkadele, aga võib viia ka tööohutusstandardite vähendamisele. meile teeb muret see, et mitmed suurettevõtted, kellel on tekstiiliettevõtetega lepingud, ei tahtnud kinni pidada vastavatest tingimustest tragöödia hetkedel kuigi ehitis oli hiljuti läbinud hindamise ühelt oluliselt osapoolelt. me tervitame valitsuse tegutsemist Pakistanis ja Bangladeshis, mis puudutab kompensatsioonisüsteeme ohvrite omaksetele. meil on hea meel selle panuse üle, mida on teinud mõned välismaised ettevõtted. me loodame, et ne, tahaksime, et nende panus oleks suurem kolleegid viitasid kolmepoolsele kohtumisele eile. ILO valitsus, töötajad, tööandjad peaksid nägema kõike seda positiivsena, see on võimalus tegutseda vastavalt olemasolevatele seadustele, määrustele ja tegevustele ja neid korralikult ellu viia ja tagada, et oleks mingisugused sanktsioonid, kui see aset ei leia ja see käib valitsuse vastutuse alla samuti on meie arvates oluline, et ametiühingud oleksid aktiivsed ja ka, ja seistaks töötajate õiguste eest nagu ajalugu näitab, siis on oluline see, et meil on, oleks aktiivsed ametiühingud, kes teevad koostööd töötervishoiu ja ohutuskomiteedega ja kes annaksid teada nendest töötajatest, kes oma kohustust ei täida. Need, kellel on leping kohapealsete töötajatega, peavad samuti standardeid äh, suurendama. meil on väga kahju, et mõned ettepanekud, Walmart on nendest üks, kellele on viidatud, viidatud, ei ole oma rolli aktiivselt täitnud tarbijatena peaksime me olema kindlad selles, et rõivad, mida me kanname, ei ole seadnud kellegi elu ohtu, ükskõik kus nad ka ei töötaks. ja mul on väga hea meel selle üle, mida meie delegatsioon on aset, on teinud selleks, et ähm, tööstandardeid äh, tõsta ja tagada kõigi ohutus tööle, aitäh! suur tänu ja nüüd tahaksin anda sõna proua Muscardinile ECR fraktsiooni nimel. suur tänu, lugupeetud president see tragöödia Bangladeshis kahekümne neljandal novembril, äh, sellele on eelnenud äh, teised sündmused enne ja pärast paljudes äh, riikides. omanike ja kohalike juhtide vastutus ja pädevate asutuste puuduv seire tehastes ja töökohtades on juba olnud teema, millele on viidatud Euroopa Liidul on kohustus öelda oma ettevõtetele, kes teevad koostööd nende vähem arenenud riikidega, et nad tagaksid ja annaksid endast kõik, mis võimalik selleks, et ettevõtted, keda nad äh, tootmises kasutaksid, viiksid oma tööstandardid ähm, samale tasandile Euroopa Liiduga. Need peaksid olema, töötervishoid ja tööohutusstandardid peaksid olema võrreldavad meie standarditega me peame aitama, nad peavad aitama neid riike välja arendada vajalikud äh, seiresüsteemid, üleilmastumine ja vaba turg ei saa tulla kellegi teise arvelt. aitäh, järgmiseks härra Salavrakos, palun, EFT nimel, palun, poolteist minutit. suur, suur tänu peaaegu neljasaja inimese surm hiljutistest tulekahjudest tekstiilitehastes, eh, er-, eriti hiljutine Bangladeshis, on minu arvates need, mis vajava, peaksid andma kõikidele tarbijatele midagi, mille üle järele mõelda. ja me peaksime survestama neid riike selleks, et peetaks kinni vastavatest ohutusstandarditest. kahjuks üha kasvab äh, tarbijate vajadus konkurentsi äh, eeliste saamiseks, viib ettevõtted selleks, et nad oma, selleni, et nad oma tootmise Aasia riikidesse üle viivad. ja need riigid ei äh, suuda konkureerida meie tasemega, sest nende töötasud on väga madalad, ehk siis ühe, töötatakse, töötatakse ühe euro eest päevas, daamid ja härrad, ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et Euroopa kasutab neid ära. mina leian, et selle asemel, et viidata, et soovida sellist, selliseid konkurentsiparadiise väljaspool Euroopat, peaksime me looma need Euroopas. üleilmastuval ajastul peaksime tagama me selle, et oleks miinimumsissetulek tagatud ja see peaks olema sarnane äh, õiglasele või normaalsele elule. me ei saa lubada seda, et me kanname rõivaid siin Euroopas, mis on toodetud äh, noorte inimeste ja veelgi enam laste ärakasutamisega ja üha enam on tegemist äh, verega toodetud äh, rõivastega tarbija peaks samuti järele mõtlema, kuidas nad saavad selle teemaga toime tulla, aitäh. suur tänu. nüüd kuue fraktsiooni nimel proua äh, härra Murphy. suur tänu, kõigepealt sooviksin väljendada oma kaastunnet saja kaheteistkümnele töötaja perekonnale, kes kaotasid oma elu äh, novemb-, eelmise aasta novembris samuti avaldaksin koos, kaastunnet ülejäänud äh, tekstiilitöötajatele, kes on oma elu kaotanud äh, Bangladeshis alates kahe tuhande kuuendast aastast. Bangladeshi äh, kolmepoolne kokkulepe tuleohutuse valdkonnas on väga hea, aga sellest ei piisa. seadusandlus on juba kaheksakümne üheksandast aastast selleks, et kaitsta töötajate õigusi aga samas on seda pidevalt ignoreeritud. Bangladesh on maailma teine suurim rõivaeksportija, nende kaubandus on väärt üheksateistkümne miljardit eelneval aastal, nad toodavad äh, suurtele kaubamärkidele oma tooteid samas kaheksakümmend viis protsenti töötajatest on naised, kes saavad kolmkümmend seitse dollarit kuus miinimumpalka ja tihtipeale ei lubata neil ametiühinguid moodustada. Bangladeshi valitsus ei lasa neil oma meelt äh, avaldada ja tihtipeale tehakse seda karmikäeliselt. Bangladeshi poliitiline eliit ja tekstiilitehaste omanikud on omavahel tihedalt seotud, äh, kas otseselt või kaudselt kompensatsioonide mm, maksmine perekondadele on väga hea, aga samas on vaja vastutusele võtta need, kes on olnud surmades süüdi. kas sellega on meil aga õnnestunud äh, õnnestunud seda olukorda kuidagi muuta? tekstiilitööstuses on täiendavaid olulisi riske töötajate elule näiteks äh, liivapesu äh, teksade puhul, mis kuni sada miljonit paari teksapükse töödeldakse iga aasta. tegemist on väga ohtliku tööprotsessiga, mis viib, võib viia kopsuvähina, vähile. ma kutsun üles äh, Bangladeshi valitsust seda protsessi keelustama ja Euroopa Liitu keelustama nende toodete sissevedu. Äh, suur tänu ja nüüd lähme teiste kõnelejate juurde ja kõigepealt annaksin sõna härra Mitchellile kolm minutit, palun. suur tänu, lugupeetud president, aitäh. ja see olukord on tõesti kohutav. Nende jaoks meist, kes suure osa oma ajast pühendavad AKV riikide teemale, on šokeeritud, et vaatamata meie jõupingutustele töötavad inimesed endiselt nendes oludes ja kaotavad oma elu seetõttu samas aga ei tahaks ma seda, et, et inimesed lehvitavad siin oma käsi ja ütlevad, kui kohutav on see kõik ja keegi teine, suurettevõtted just peaksid selle eest vastutama. jah, suurettevõtted on ebaeetilised, kuid liikmesriikides, kui me tõstame makse selleks, et avaliku sektori tulusid suurendada, see meie null koma seitsme protsendine ähm, maks, meie seisame nende maksude maksmise vastu nad ei maksa kinnisvaramaksu, prügimaksu ja nii edasi ja siis küsitakse, et miks valitsus äh, ei tule toime meie vastutusega. rõivatööstus on Bangladeshi jaoks suurim ekspordiartikkel. ja sellega, selles valdkonnas töötab viisteist triljonit inimest mida need inimesed aga teevad, kui me neid ei abista, jällegi vaatame me mitmeaastase finantsraamistiku äh, raames eelarves äh, arenguteemade, arenguvaldkondade kärpimist raportöörina leian ma, et kui me uusi lepinguid läbi räägime, peame me ähm, arvestama ka teatud standardite auditeerimist nendes valdkondades ei ole mingit põhjust, miks me ei äh, võiks seda vaadata. ma mõistan, et viimastel nädalatel on räägitud seitsmeteistkümnest muust äh, põlengust tekstiilitööstuses ja see on äärmiselt murettekitav ja me peaksime selle oma arengukoostöö valdkonnas äh, esile tooma, me peame rõhutama neid standardeid, mida paljud ettevõtted võib-olla teadlikult ähm, ei rakenda, aitäh! tänu, härra Mitchell, ja teil on küsimus, kas te olete valmis äh, kolleeg Murphy küsimusele vastama? palun, proua Murphy. härra Murphy ma eeldan, et need märkused olid suunatud minule ja võib-olla härra Mitchell võiks äh, kõrvale jätta sisepoliitilised teemad ja äh, rääkida sellest, äh, kuidas on seotud kinnisvaramaks meie tegevusega Bangladeshis. kas meil oleks võimalik mitmekordistada meie arengutoetused, kui me kinnisvaramaksu maksaksime, ma toetaksin seda hea meelega aitäh, kui me teeksime seda, mida härra Murphy ütleb, siis ei oleks Iiri valitsus suuteline maksma oma ametnikele ega ka teistest kohustustest kinni pidama. pange silt üles, inimesed tulevad siia iga päev ja nõuavad vastutust, kui me aga võtame vastutuse, et on vaja makse tõsta, siis needsamad vastutustundetud inimesed soovivad süüdistada teisi miks üks parlamendisaadik Arengukomisjonis üldse aega ei veeda, ma ei ole sind seal kunagi näinud. ma kindlasti ei ole teid näinud AKV riikide assamblees. Te ei ole üks nendest, kes vastutuse võtab ja palun äh, arvesta sellega, mida vajavad teised ja saatke teiste huvid enda huvidest esile, härra Murphy. suur tänu suur tänu ka selle mõttevahetuse eest. ja nüüd järgmiseks härra Serkas, palun poolteist minutit. suur tänu, härra president. nagu proua minister juba ütles, meil ei ole tegemist mitte ainult õudse tragöödiaga, vaid tegemist on ka sellise hoiatusega, mistõttu me peaksime järele mõtlema, et tegemist on nii juriidiliselt kui humaanselt täiesti vastuvõetamatute töötingimustega. miljonid inimesed töötavad tingimustes, mis meenutavad orjust, ilma et nende tervise ja ohutuse peale keegi mõtleks. tahaksin mainida punkti kümme selles resolutsioonis, mis on väga tähtis. otse loomulikult on kõik punktid tähtsad, aga minu arvates on eriti tähtis just see vajadus kinni pidada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni standarditest ja et äh, ka kogu maailmas äh, välja töötada seadusloome, mis arvestab töötervishoiu ja tööohutusega igas riigis ja igas ettevõttes. ka tööorganisatsiooniga tuleks rohkem arvestada. me peaksime olema eeskujuks ja Euroopas ütlevad paljud, et meil tuleb oma norme, äh, töötervishoiu ja tööohutuse norme muuta vähem karmimaks ja ikka ja jälle mainitakse sellistes aruteludes, aruteludes väikesi ettevõtteid, aga parem tuleks siiski olla meile eeskujuks, mitte vastupidi. suur tänu ja järgmisena härra Köörens, palun härra juhataja, me oleme vastutavad selle eest, mis juhtus Bangladeshis. Need inimesed, kes hukkusid et Dhaka äärelinna tuulekahjus langesid ohvriks süsteemile, mida iseloomustab saksa eh, slogan kaitsist kain, mis tähendab seda, et mida rohkem me kokku hoiame, seda kavalamad me oleme. mis eh, puudutab iga sendi kokkuhoidmist T-särgi ostmisel, siis eh, erinevate arengumaade tootjad püüavad võimalikult palju kokku hoida selle ja seega jätavad täiesti hooletusse ohutusnõuded ja sellel kannatavad eelkõige naised see on lihtsalt häbiväärne, et Rahvusvahelise Kaubandusorganisatsiooni nõuetele ei vastata. igal juhul ei saa me seda sündmust kasutada vabanda-, vabandusena õigustusena meie ükskõiksusele kui fair trade ja soov boikoteerida neid ettevõtteid, kes sotsiaalstandarditele ei vasta, ei paranda olukorda lähitulevikus, siis sellest hoolimata aitab see meil meelde tuletada, et meie tarbimisharjumustel on alternatiive. see tähendab, et äh, poliitilisi algatusi ja kodanikualgatusi äh, ühendades saame me selle loogika ümber pöörata, mis selle katastroofi endaga kaasa tõi. suur tänu ja järgmisena proua Sargentini, palun. Dank u voorzitter From... suur tänu, härra esimees. me rääkisime eile Bangladeshi esindajatega ja meile öeldi, et tekstiilivabrikutes töötavad naised teenivad igalt Euroopa Liit, Euroopas müüdavalt T-särgilt kõigest paar senti, nii et tegemist on naistega, kelle läbirääkimiste positsioon on väga halb. Need on tegelikult need moeohvrid selle sõna kõige otsesemas mõttes äh, mood on endaga kaasa toonud Karachis ja Dakaris kaasa tõelised tragöödiad ja midagi tuleb siin ära teha. me võime otse loomulikult äh, vabatahtlikest kok-, kokkulepetest rääkida või siis ka kvaliteedi äh, normidest, kuid nüüd parlament on nõudnud ka kohustuslikke äh, nõudmisi, me soovime kohustuslikke äh, nõudmisi ja kohutud, kohustuslikke eetilisi nõudmeid. kuidas komisjon kavatseb sellele parlamendi soovile vastu tulla? suur tänu, järgmisena härra Tännak, palun president, me peame arvestama ka sellega, et Bangladesh on tegelikult päris stabiilne demokraatlik riik, kus on väga palju panustatud selleks, et inimõiguste kohustustest kinni pidada ja ta sõltub väga palju Euroopa Liidu tekstiili äh, vahetusest äh, Need tulekahjud äh, olid küll suureks inimlikuks tragöödiaks, kuid ma olen saanud äh, kinnitusi, et nad, äh, et Bangladeshi ametivõimud kavatsevad ohvrit toetada. Bangladesh soovitab rohkem ära teha selleks, et sisse viia kontrolle tekstiilitööstustes, kuid neil on väga vähe ressursse selleks peale selle on Bangladeshis väga suur vaesus ja väga palju looduskatastroofe. meie Euroopa Liidus peame andma kõikvõimalikku abi Bangladeshi ametivõimudele selleks, et nad saaksid järelevalveprogramme välja töötada ja ettevõtte sotsiaalset vastutust rohkem kontrollida ja mina leian, et lääne eh, eh, firmad võiksid ka vabatahtlikult eh, ohvrite Äh, perekondi toetada selle asemel, et siin mingeid kohustuslikke nõudmisi vastu võtta. mina olen Bangladeshi sõber ja ma soovitan teil Bangladeshi lubadusi uskuda selles, et nad kavatsevad teha ära kõik selleks, et tulevikus taolisi katastroofe vältida. suur tänu ja järgmisena härra Salvini, palun. suur tänu sada kümme hukkunut ja palju äh, kannatanuid, nende hulgas väga palju naisi ja al alaealisi. siin valatakse krokodillipisalaid, kuid kes on kõige selle taga? Euroopa bürokraadid, Euroopa Komisjoni esindajad, kes ei ole mitte midagi ära teinud selleks, et meie oma tooteid kaitsta ja kelle jaoks töötingimused on täiesti ükstapuha Euroopa suurettevõtete jaoks töötavad inimesed, kellele makstakse üks dollar päevas ja mitte midagi, mitte mitte keegi ette ei võta. Euroopa Komisjon viis kunagi sisse Made in sildi, siis samal ajal aga on tegemist Euroopa ettevõtetega, kelle põhikontorid on hoopis väljaspool Euroopat. mitte keegi ei arvesta sellega, et Lombardias ja mujal Itaalias lähevad ettevõtted sellepärast pankrotti. kes, sellest on kõik neil ükskõik mulle tundub, et me liigume siin täiesti vales suunas, aitäh. suur tänu, härra Kaspari, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, kui ma vaatan äh, Euroopa poodides riideesemete hindu, kus meil on võimalik osta T-särk kolme-nelja euro eest, ja kui ma mõtlen, kui paljud meie kaaskodanikest on õnnelikud ja tänulikud, et neil mõeldes tööturu olukorrale ja madalatele hindadele, et neil on võimalik neid tooteid osta, siis tegemist on populismiga, kui me praegusel hetkel siin suurettevõtted patuoinaks teeme, see ei vasta reaalsusele, et tegelikult on asi selles, et ka kodanikud Euroopas lõikavad kasu tekstiilitööstuse globaliseerumisest. poliitika peab siin andma oma panuse, töötades välja standardeid ja seda me siin täna teeme, me oleme pandud kohustuslikud ka klauslid oma lepingusse ja kaubandus üleüldse toob endaga kaasa selle, et äh, need halbades töötingimustes töötavad inimesed saavad oma elujärge parandada. tegemist on arengumärgiga, tekstiilitööstus peab edasi arenema, ta peab kogu aeg ühest riigist teise edasi liikuma, sellepärast et tekstiilitööstus on üks nendest tööstustest, mis on tooteketi ja majandusliku arengu alguses ja ma arvan, et me pea, ei tohiks arvesta, jätta arvestamata ka nende positiivsete mõjudega. kuid küsimus on ka selles, ja küsimus Euroopa Komisjonile, et mida Euroopa Komisjon on viimastel aastatel teinud selleks, et väljaspool väliskaubandust hoolitseda ka selle eest, et midagi muutub väliskaubanduspoliitikaga, on küll võimalik toetada, ma seda küll ütlesin, aga mida on komisjonid teinud rahvusvahelise tööorganisatsiooni raames selleks, et mitte ainult TO-s, vaid ka teistes organisatsioonides, näiteks äh, ILO-s äh, töötataks välja kohustuslikud standardid, mida on komisjon viimastel aastatel teinud selleks, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni raames äh, oleksid kohustuslikud meetmed, mida siis nõutakse ka erinevates kaubandustülides WTO-ga, miks kogu aeg öeldakse, et kaubanduspoliitika on ainsaks patuoineks ja miks ei arvestata vastutusega teistes poliitikavaldkondades? küsimus komisjonile komisjonile, milliseid meetmeid on vastu võetud selleks, et olla ka rahvusvahelistes kaubanduskomisjonides paremini esindatud ja nõuda standarditest kinnipidamist? ma oleks väga tänulik, kui komisjon äh, kommenteeriks ka seda, nimelt ma soovin, et komisjon alustaks äh, majanduse ja ka tootjariikide toot-, tootmisettevõtetega dialoog selleks, et need ettevõtted võtaksid endale vabatahtlikult kohustused töötervishoiu ja tööohutusnormidest kinnipidamiseks. ma räägin siin tõesti mõjusast dialoogist, mida peab Euroopa Liit, mille just roll on Euroopa Liidul selleks, et meil oleks võimalik välja töötada toimivad kontrollimehhanismid, meil on võimalik teistest Euroopa riikidelt ka väga palju õppida äh, selle kohta, kuidas on võimalik nõuda meetmetest kinnipidamist ja võib-olla komisjon võiks lõpus kommenteerida, kas ta tõesti kavatseb mõningatest nendest ettepanekutest ka öö, äh, tulevikus öö, äh, ära kasutada. suur tänu, järgmisena härra Hovid, palun poolteist minutit suur tänu, härra president, parlamendi variraportöörina äh, tunnen ka mina kaasa nende ohvrite pereliikmetele, kes äh, surid äh, selles põlengus. paljud inimesed lihtsalt ei pääsenud majast välja ja väga, sajad inimesed on ära surnud saadik ütles mulle ise, et meil tegemist on jagatud vastutusega ka ettevõtete enda vahel, nii et selles arutelus me peaksime hukka mõistma need suured ettevõtted nagu Volmet ja H ja M, kes on äh, Äh, keeldunud äh, töötingimusi parandama ja lepingutele alla kirjutamast, me peaksime mõtlema, et kui sellised ettevõtted nagu KIK Saksamaal ja Edinburgh ettevõtted, kes ei ole teinud mitte midagi selleks, et vastata töövõtjate nõudmistele, minu teada äh, on tehtud küll mõningaid edusamme, on hargmaised ettevõtteid, kes on liitunud eetilise kaubanduse programmidega. meil on vaja ka paremini OECD juhiseid täide viia, samamoodi nagu ka inimõiguste alaseid äh, nõudmisi. ma arvan, et sellega oleks võimalik olukorda parandada. härra Barnier äh, ma loodan, et te liigute edasi ettevõtete läbipaistvuse tegevuskavaga tootmisketis, ärge laske mitte kellelgi öelda, et sotsiaalne vastutus ettevõtetel on vabatahtlik, kuulake, mida Bangladesh on meile öeldud, et jagatud vastutus on kõige parem vastutus ja niimoodi on meil võimalik ka surmaohvrite arvu vähendada. suur tänu ja järgmisena proua härra Fisa Saksela Eh, suur tänu, härra juhataja, suur tänu. Eh, härra volinik, proua minister, kõigepealt lubage mul avaldada kaastunnet kõikidele nende perekondade liikmetele, kes kaotasid oma lähedased selles tulekahjus. Euroopa Liit peab toetama arengumaid, soodustades eksporti nendest riikidest, kuid me peame neilt nõudma ka miinimumnormidest kinnipidamist tööohutuses ja töötajate õigustes ja me peame tagama, et nad ei ekspluateeri lapsi ning tagama keskkonnanõuetest kinnipidamise, et ei hukuks rohkem inimesi damp, sotsiaalse dumpingu ja muude äh, tingimuste tõttu selline olukord ei ole mitte ainult tekstiilitööstuses, vaid ka teistes sektorites. Need on äh, kuritarvitamised, mis on äh, töötajate õiguste ja terviseohutusnõuete vastu ja mis mõjutavad ka Euroopa ettevõtteid, nii et on väga oluline, et Euroopa Liit peaks silmas seda, et tööohutusnõuetest kinni peetaks ning ka keskkonnanõuetest. me peame võtma rangeid meetmeid ja äh, rõivaste tootmine nendes äh, kolmandates riikides peab äh, vastama nõuetele ja nendele normidele, mida me kehtestame Euroopa Liidust toodetud toodetele, sellepärast on vaja taganda, tagada inimõigused ja ohutusnõuded kolmandates riikides selleks, et vältida selliste õnnetuste toimumist, kuid ka selleks, et äh, kaitsta Euroopa töötajaid. aitäh, pooleteiseks minutus, minutiks saab nüüd sõna härra Moreira. suur tänu, härra juhataja, kalli, kallis äh, volinik, luba, lugupeetud kolleegid. kuivõrd Euroopa Liit on peamine Bangladeshi klient, rõivatööstuses, siis on meil põhjusi muretseda nende nördima panevate töötingimuste pärast, kus need rõivad toodetakse Bangladeshis, meil äh, on vaja äh, meil on kõik õigused nõudmaks, et äh, selliseid katastroofe enam ei toimuks. seega tuleb teada muidugi, et Äh, Bangladeshi valitsus on võtnud meetmeid, nad on aidanud ohvrite perekondi, algatanud juurdluse tulekahju põhjuste kohta ning nad kontrollivad ettevõtteid, kuid sellest ei piisa me peame tagama, et selline olukord enam ei korduks ja et äh, õigusloomelised äh, meetmed võetaks kasutust, kasutusele, neid rakendataks ning ettevõtted ja äh, kontrolörid oleksid samuti vastutavad ning et kuritarvitusi karistataks. importijad Euroopa Liidus, kes kasutavad ära kolmandate riikide madalaid palku ning sõltuvad olukorda, kus eh, inimesed töötavad täiesti vastuvõetamatutes tingimustes, eh, ka need Euroopa ettevõtted peavad nõudma töönormide, miinimumnormide sisseviimist, seega me peame eh, tõstma teadlikkust meie ettevõtete hulgas ning tuletame neile meelde nende kohustusi, kui see aga ei tööta, pehme seadusandluse raames, siis me peame äh, läbi viima rangeid äh, seadusandluslikke, andlikke meetmeid, et olukorda parandada. aitäh, nüüd kaheks minutiks proua Strihler. suur tänu, härra juhataja. see draama, mis leidis aset Bangladeshis, tõi välja äh, kahetsusväärsed töötingimused. Bangladesh on teine rõiva eksportija maailmas, kuid seal on ähm, kahetsusväärsed tingimused äh, töötajatele, eriti just lapstööjõu ärakasutamine, me peame, äh, me peame äh, hargmaiste ettevõtete vastutust tõstma ja kahekümne neljanda novembri tulekahju leidis suurt kõlapinda kõikjal maailmas siin, siia on segatud suured ettevõtted, nende juhid, Aasia riikide äh, valitsused, kes on samuti vastutavad, kuid äh, kapitalismi reeglid on siin peamised, peamine vastutaja erinevate äh, riikide madalad palgad ning kehvad töötingimused on siin põhjuseks, me peame tagama äh, normidest kinnipidamise nendes äh, vabrikutes, me peame sotsiaalsed ja keskkonnanõuded, me peame äh, ettevõtete sotsiaalse vastutuse tagama ja kus toimub rikkumine, seal peab olema võimalus algatada kohe juurdlus ja see peab lubama karistada neid ettevõtteid, kes reegleid rikuvad. selleks, et vastata ettevõtete nõudmistele Euroopas, peame teadma, et hargmaised ettevõtted suretavad välja VKE-d Euroopas aitäh, proua Steinbrück, poolteist minutit jah, ikka ja jälle on selliseid katastroofe ja kui asi on juhtunud, siis on kõik šokeeritud ning pärast seda unustatakse kuni järgmise katastroofini. miks? sellepärast, et mõned ettevõtted ei teeni piisavalt või et tarbijad soovivad ainult odavat kaupa või nad võivad endale lubada ainult odavat kaupa. Äh, säästetakse töötervishoiu, tööohutuse, tuleohutuse alal, sotsiaalne dumping on levinud ning küsimus on nüüd tegelikult selles, et kes tegelikult vastutab nende katastrofaalsete raskete olude pärast, jah, vabrikute juhid, poliitika, ametivõimud koha peal, aga ka tegelikult ettevõtted Euroopas ja meie poliitikutena. ettevõtted ei tohi mitte ainult hindasid alla suruda, vaid peavad ka tõesti kontrollima, kellelt nad oma kauba saavad ja millistes töötingimustes on need kaubad toodetud mitte keegi ei saa süüd enda õlult ära lükata, isegi kui tarneahelad on võib-olla läbipaistmatud, seepärast on ka meie resolutsiooni tähtis. on nii palju ära teha, me peame sõltumatuid ettevõtteid koha peal toetama, me peame nõudma ILO nõue, kaheksast nõudmest kinnipidamist, et läbipaistev tarneahel, töötervishoid, tööohutus, kontrollid ja ka Euroopa Komisjon peab sotsiaalse ettevõtluse, ettevõtte vastutuse kontseptsiooni edasi arendama ja sellel, seda rakendama. ma olen veendunud, et konservatiivliberaalne enamus siin kojas ei soovi meie muudatusettepanekuid toetada, kus me nõuame ohvrit, te kaitset ja ma arvan, et võib-olla peaksite veel homseni äh, siiski ümber mõtlema. suur tänu ja järgmisena proua Schnieber Jastram, palun. härra president, mina tahaksin äh, hukkunute lähedastele oma kaastunnet avaldada. tegemist on ränga tragöödiaga väga õudne on oma lähedasi sellise sündmuse pärast kaotada ja samal ajal on täiesti selge, et need katastroofid olid täiesti, neid, neid toimusid oli võimalik ette näha see, me, tervitan meie resolutsiooni, aga tahan ka öelda, et Euroopa Parlamendis ja liikmesriikides peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et selliseid tragöödiaid ära hoida. ja ma ei usu, et piisab sellest, et me võtame vastu resolutsiooni või korraldame seminare või et äh, siin äh, teeme kandeid kaastunderaamatutesse. ma arvan, et äh, nende traagiliste õnnetuste äh, surnute laste töö ära jäänud kontrollide halva imidži pärast, mida see õnnetus endaga kaasa tõi, tuleb meil reageerida kiiresti ja õigesti. me peame tõesti endalt küsima, milline on Euroopa Liidu kuvand, kuidas äh, me saame nõuda inimõigusi, kuidas me saame nõuda sotsiaalset ettevõtlust Neid asju ei saa enam paberil kirja panna, seda kõike tuleb ka praktiliselt ellu viia. meie kui üks tähtsamaid importijaid peame andma oma panuse. see ei ole mitte ainult töövõtjate heaks, vaid nagu me praegu ka nägime, see on ka ettevõtete endi huvides sest ma ei usu, et need ettevõtted soovivad, et sarnased tragöödiad tulevikus korduksid. suur tänu ja järgmiseks äh, poolteist minutit ja proua Regner. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik ja nõukogu eesistuja. kui me mõtleme Bangladeshi ja Pakistani õudsetele tragöödiatele, siis me ei räägi siin mitte ainult õudsetest saatuse löögidest, vaid me räägime ka vastutusest ja põhiõigustest. sada kaksteist hukkunut äh, Tasriini vabriku põlengus on tegelikult äh, turu avamise poliitika tagajärjeks, mida kaugemal on ettevõtted turust, seda lihtsam on äh, öelda, et mina ei vastu vastuta, vaadatakse ähm, mujale, öeldakse, mina ei ole patuoinas, me räägime siin tegelikult äh, palkadest, äh, sotsiaalsest vastutusest ja äh, kliimakaitsest. me, Euroopa ettevõtted ei tohiks alltöövõtjate keti taha ennast peita, sellepärast on meil rohkem kui kunagi vaja, varem vaja aruandluskohustust targmaistelt ettevõtetelt. kõik need, kes resolutsiooni heaks ei kiida, neile tahan veel öelda, et äh, mõelge veel kord järele, sellepärast et selles resolutsioonis on päris häid praktilisi kiiresti rakendatavaid lahendusi. tahaksin siin ühe ettepaneku välja tuua. nimelt, et Euroopa Liidu saatkonnad, ka need, mis asuvad Bangladeshis, peaksid olema Äh, kohaks, kus on võimalik kaevata Euroopa Liidu ettevõtete peale ja välisteenistuse töötajad peaksid saama koolituse, kuidas reageerida just ettevõtete sotsiaalse vastutuse juhtumite puhul, selleks et neil oleks võimalik kohe kohapeal olla kontaktisikuks ja midagi ära teha selleks, et ei tekiks mulje, et vastutus on jällegi kuskil äh, sadade tuhandete miilide kaugusel. suur tänu ja nüüd kaks minutit ja proua Saifi. suur tänu, härra juhataja, proua minister, härra volinik Barnier, kallid kolleegid, ma tahaksin kõigepealt nagu teisedki kolleegid avaldada koostunnet ohvrite perekondadele Spektrumi äh, ja Dasrami õnnetustes hukkusid üle kuuesaja inimese Bangladeshis. Need kohutavad arvud näitavad, et viiesajas äh, tekstiilivabrikus üle Bangladeshi on tingimused halvenenud. Nad peavad koostööd tegema, äh, Bangladeshi ametivõimed peavad koostööd tegema inseneride ja kontrolöridega, et tingimusi parandada, me ei salga seda, et äh, Bangladeshi valitsus ja teatud ettevõtted on juba teadlikud sellest probleemist ning püüavad seda ka parandada. Äh, Euroopa Liit peab ja saab neid aidata. ma tahaksin nüüd härra volinik rääkida teatud hargmaiste ettevõtete käitumisest, nagu ka teised kolleegid seda juba tegid, äh, ilma populismita, nagu minu kolleeg Kaspari seda ütles, ma tahaksin Ehm, lihtsalt mõned nimed välja tuua, Walmart, CA, Gap, keelduvad osalemast ehm, personaliohutuse lepetes, kuid ehm, nad on vastutavad, see on see, mida mina sageli välja ütlen et äh, me peame oma rahvusvahelistes kaubanduslepetes mängima olulist rolli sotsiaalnormide ja tööohutusnormide levitamisel. me ei saa ainult piirduda hukkamõistmisega, me peame samuti ja eriti edendama lahendusi, mis on juba olemas ja mis töötavad. suur tänu teile! Thank you very much and now uh, one minute and a half uh, for Madame suur tänu ja proua Andres Pere, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik. olukord Bangladeshis on kindlasti traagiline, see on väga kahetsusväärne, et need nii paljud inimesed surid ning see kindlasti te tekitab meil küsimusi töö õiguse ja töötingimuste osas. kuussada töötajat on äh, surnud Äh, selle aja jooksul eh, majandusleppele ei, või kaubandusleppele ei ole ainult majanduslikud tagajärjed, vaid me peaksime vaatama ka struktuuride konsolideerimise suunas. me nägime siin äh, töövaldkonna diskrimineerimist, Bangladeshis on olukord väga kahetsusväärne, Bangladesh on väga suur eksport ja väga paljud äh, hargmaised ettevõtted, kes toodavad riideid, tegutsevad seal, sest see on märksa odavam ning nende eesmärk on tuua toote Euroopa turule. rahvusvahelised äh, lepped ning äh, selle parlamendi vastutus, nõukogu vastutus peab sisaldama ka ILO standardeid, mis puudutab äh, töötervishoidu, tööohutust, kuid siin on ka ettevõttepoolne vastutus, mis on äärmiselt oluline. õnnetusjuhtumite puhul me peaksime tagama ka seda, et inimestel on õigus ja äh, ligipääs kohtumõistmisele, mida neil ei ole olnud. kaks minutit, proua Anželili, palun signor presidente signor ministro signor commissario l'incidente della fabbrica test. suur aitäh lugupeetud proua minister lugupeetud volinik täiesti vastuvõetamatu on see mis bangladeshi eh, vabrikus juhtus sada kaksteist surnut enamik kõik eh, neist eh, noored naised. tegemist ei ole selle sarnase esimese õnnetusega ja mõned tunnid hiljem äh, Äh, leidis sarnane äh, olukord aset äh, seal lähedal, tegemist on tõesti väga tõsise olukorraga, töökohtadel ei ole tagatud turvalisus, ei ole piisavalt avariiväljapääse vabrikutes, tuleohutus ei ole tagatud, isegi miinimumtuleohutusnõuded ei ole tagatud. enamik Eh, tekstiilisektori toodangust eh, eksporditakse kas Euroopasse või USA-sse sealt riigist ja seetõttu on väga oluline kasutada Euroopa Liidu ja Bangladeshi vahelist eh, mm, kaubanduslepingut. aga me peame ILO normidest kinnipidamist nõudma kõikidelt ettevõtetelt, ka nendelt, kes allhanketeenuseid kasutavad. Bangladeshi tööstus toodab esmajoonest suurtele hargmaistele ettevõtetele ja seetõttu on väga oluline see, et rahvusvahelistest reeglitest, mis puudutavad töötervishoidu, ka kinni peetaks Bangladesh peab ka edaspidi püüdma alaealiste tööd piirata. ja seda eriti just varimajanduses, üle ühe miljoni Äh, lapse äh, teeb varimajanduses ohtlikku tööd. härra Berman, palun. kui härra Berman siin ei ole, lähme edasi vaba mikrofoni juurde. meil on ainult üks sõnasoovija. härra Töörl. ja president, härra komissar ja lugupeetud president, lugupeetud volinik Marie, kallid kolleegid, me peame selle arutelu puhul silmas pidama seda, et põhjuse tagajärg vahetusse ei läheks. esmajoones tuleb muidugi öelda, et need õnnetusjuhtumid on traagilised ja äh, parlamendi kaastunne äh, on õigustatult suunatud äh, kannatajatele, nende peredele, aga me ei tohi last vanniveega välja visata. me peame tagama selle, et äh, avatud riigid saaksid äh, majanduslikult hästi areneda, paremini kui need, kes ennast sulgevad. Äh, tingimused ei ole arengumaailmas sellised, nagu meil on, sellepärast et neil on seal inimesed vaesed. ja Euroopa turule tuuakse äh, tooteid äh, arengumaadest, aga kui nüüd nõutakse piiride kinnipanemist äh, või kui nõutakse ülereguleerimist, siis ma arvan, et me liigume vales suunas, me peame turud hoopis avama, piirid avama ja komisjon peab tööd tegema selle nimel, et meie ettevõtted, kes seal sisseoste teevad, et noh, näiteks Bangladeshis nõuaksid seda, et sotsiaalsetest normidest kinni peetakse ja samal ajal me peame aitama selliste riikide nagu Bangladesh äh, kinni pidada sellistest standarditest nagu näiteks ILO standardid, aitäh! suur tänu ja üks küsimus. kas te olete nõus? Äh, proua Vailer. Äh, kallis kolleeg, ma tahtsin sõna seetõttu, et ma kuulsin, mida te ütlesite. mulle tundub, et mitte keegi siin Eh, kojas eh, ei taha ju tegelikult rahvusvahelist kaubandust eh, piirata, võttes arvesse eriti meie ühtset turgu, aga rahvusvaheline kaubandus on alati seotud vastutusega Äh, mitte ainult sotsiaalpoliitika ja arengupoliitikaga, vaid ka ähm, vastutusega, mida kannavad ettevõtted, ettevõtted, kes äh, asuvad Euroopas, kes äh, euro, kes saavad tooteid odavalt osta ja kes minu arvates ka ILO konventsioonist kinni peavad pidama ja ILO konventsiooni ei kontrollita, sellest kinni ei peeta ja seetõttu ma palun tõesti mitte lap-, lasta vanniveega välja visata, jah, vabakaubandus küll, aga mitte ilma vastutuseta ja suur aitäh, kallis kolleeg, selle sekkumise eest, sellepärast et see annab meile võimaluse öelda, et mina pooldan tõesti seda, et ILO reeglitest kinni peetakse, aga mina ei usu, et me saame seda eh, suuremate eh, bürokraatlike tõketega vabakaubandusleppes saavutada proua Regner eh, rääkis sellest, et küsimuse alla on sattunud turumajanduslikud mudelid, seda teed me ei peaks minema, kui me oleme nõus sellega, et vabakaubandus heaolu suurendab, siis väga see on väga oluline ja teine punkt, sellega ma olen teiega nõus, on oluline see, et eh, firmadel on sotsiaalne vastutus, aga samamoodi on see vastutus ka tarbijatel ja eh, ma tahaksin, et komisjon vaataks, kas Euroopa ettevõtted tõesti eh, hiilivad kõrvale ILO reeglitest. ja nüüd härra Kaspari on tahtnud teile esitada veel teise sinise kaardi küsimuse, olete te sellega nõus, palun? ja palun suur aitäh, kas te olete minuga nõus, kallis kolleeg, et pärast seda debatti, mis teil kolleeg Vaileriga oli, on selge, et kaubanduspoliitika ei saa seda teemat üksinda lahendada ja me peame suruma selle peale, et kõik poliitikavaldkonnad peavad oma panuse siia andma, et eh, eh, tõesti, üleilmselt oleksid eh, siduvad reeglid ja komisjon peab siin tegutsema ja mitte ainult kaubandusvaldkonnas, vaid ka teised poliitikavaldkonnad peavad oma töö siin ära tegema jah, tõesti, minu arvates on selline olukord praegu, et kaubanduspoliitika on liiga suure surve all, aga tegelikult on ka küsimus selles, kuidas seda kõike, mis on ära otsustatud, ellu rakendada. ja eh, samal ajal tuleb ka arenguriikide ja tõusumajandusega riikide suveräänsust austada äh, ka see küsimus on oluline, me peame vaatama, kuidas me saame Bangladeshi toetada selleks, et edusamme saaks saavutada, selleks, et äh, sotsiaalnormides kinni pidada ja mina arvan, et see on õige äh, tee, aga ma arvan, et ka komisjon praegu peab sellele küsimusele, mis esitati, vastama. ning selleks, et äh, nüüd arutelu lõpule viia, siis palun härra volinik Barnier komisjoni nimel. suur aitäh, president ja tere õhtust kõigile. ma tunnen teid ju kõiki äh, ja nagu te saite aru, äh, äh, Kristalina Georgieva ja ka Lady Ashtoni nimel tahaksin öelda, et kuulasin teid tähelepanelikult ja ja jälgisin teid emotsionaalselt. see on tõesti niisugune sündmus, mis vapustas kõiki detsembri äh, tulekahju tõi kaasa äh, üle saja ohvri, naised, tütarlapsed ja mm, teie sekkumine on täiesti õigustatud, härrad ja prouad saadikud. Äh, tekstiili- ja rõivatööstuses Äh, toimuv Lõuna-Aasias tekitab muret ja meiegi jagame teie muresid. loomulikult äh, ei sea keegi kahtluse alla selle, et ohutusnõudeid äh, kõnealuses tehases on rikutud kolleeg Saifi rääkis siin jagatud vastutusest ja loomulikult eh, seda vastutust peavad jagama ka suured hargmaised ettevõtted, eh, aga nii, nagu siin öeldi, eh, vastutust kannavad ka kohapealsed vabrikute direktorid, kes on põhireegleid ja, ja eeskirju rikkunud, on rikkunud ohutuseeskirju, sotsiaaleeskirju ja eh, Kristelina Georgieva ütles ka siin, et eh, Euroopa Liidu eh, esindaja tagas, reageeris väga kiirelt. praegune arutelu näitab ka seda, et Euroopa Liit on järjest rohkem huvitatud oma kaubanduspartnerite tegevusest, ootusnõuete täitmisest Lõuna-Aasias ja seetõttu me tahaksime jõuda konkreetsete sammudeni, mis aitavad olukorda parandada. kahekümne viiendal juunil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võeti vastu Euroopa Liidu demokraatia ja inimõiguste strateegia ning selles raamistikus jätkab Euroopa Liit tegevust selleks, et kaitsta inimõigusi ka töövaldkonnas, et tagada sotsiaalnõuete eh, täitmist eh, ka väljaspool Euroopa Liitu tegutsevates ettevõtetes. ja eh, nii nagu Bernd Lange, Daniel Kaspari, Richard Howitt, proua Ailer ja proua Treffler ütlesid siin, et see sekkumine ei puuduta mitte ainult kaubanduspoliitikat Euroopa Liidu ja ülejäänud maailma vahel. ma arvan, et äh, väga oluline on sõna võtta ja mul on hea meel, et ma saan täna osaleda selles teie äh, debatis, seda ütles ka äh, volinik Georgieva, aga mina olen siseturu ja ühisturu volinik kuid ka meie äh, ühisturul on äh, välismõõde seoses ettevõtete sotsiaalse vastutusega, riigihangetega ja seetõttu võtan ma täna sõna. nagu te teate, komisjon äh, soovib sotsiaalse vastutuse nõuet edendada, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võeti vastu ka vastav teatis ja eelmise aasta lõpus võeti vastu äh, tegevuskava ähm, ettevõtte heade äh, haldustavade kohta, sotsiaalse vastutuse kohta ja nagu te teate, kõik need ettevõtted, kellega me, meil on kaubandussuhted, mm, äh, peaksid jõudma ju inimlikuma ja palju õiglasema kaubanduseni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jooksul kavatsetakse veel vastu võtta üks algatus, nimelt mis puudutab mittekaubanduslikku läbipaistvust eh, ja nõuab, et ettevõtted annaksid aru ka oma eh, sotsiaalse ja keskkonnavastutusega seotud tegevusest. ma tahaksin öelda, et praegu me ju arutame sedasama teksti, mida eh, mina olen teile esitanud. meie sooviksime, et eh, meie eh, kuussada ettevõtet, näiteks need, kes tegutsevad kaevandustööstuses, mäetööstuses, kes Aafrikas, äh, loodusressursse kasutavad Aasias, et kõik need ettevõtted annaksid aru, kes maksab mille eest, mida tehakse. Äh, just need teemad on arutusel nii siin parlamendis kui ka ähm, ministrite seas ja kui me räägime Bangladeshi töötajate õigustest, siis üks meie strateegia, inimõiguste strateegia põhieesmärke on äh, Äh, on see, et äh, meie koostöö jätkuks Bangladeshi valitsusega, et äh, ei katkeks meie kaubandussuhted tekstiili- ja rõivatööstuse valdkonnas, aga meie mure puudutab ka Aasiat teisi riike. me tahaksime jätkata inimõiguste kaitset, sest sotsiaalõigused ja inimõigused mängivad ikkagi kaubandussuhetes väga olulist rolli Toomas Mann, Bernd Lange võtsid täna sõna äh, ja nad rääg-, ja neil tahaksin vastata, et, et komisjon äh, kavatseb koostada raporti äh, nendest taunitavatest kaubanduspraktikatest või tavadest, näiteks lapstööjõu kasutamisest ja see, see peaks üsna varsti välja tulema. nüüd ähm, meil on kõigil õppetunde äh, äh, saadud sellest tragöödiast. aga Euroopa äh, välissuhetes tuleb kombineerida erinevaid meetmeid, majanduspoliitilisi, majandusdiplomaatilisi äh,, arengupoliitilisi meetmeid, mis seavad äh, meie partneritele tingimusi, et teatud reegleid tuleb täita. ja kui ma räägin nendest tingimustest, siis äh, mina äh, tahaksin nõuda ka meie oma ettevõtetelt sotsiaalset vastutust. me jätkame dialoogi oma partneritega liikmesriikides et Euroopa Liidu tegevus oleks nii tõhus kui võimalik. ja härra president, tahaksin kiirelt vastata ka äh, sõnavõtjatele, äh, sõnavõtud olid siin väga olulised, olulised, äh, kolleeg Steinbrück, Jean Lambert rõhutasid, kui oluline on hüvitist maksta ohvrite perekondadele ja see oli täiesti õigustatud nõudmine kolmepoolsetel kohtumistel, kus osalevad äh, nii äh, avaliku võimu esindajad, ametiühingud kui ka töötajad, ametiühingud, kavatseme me äh, arutada, millised on olemasolevad sotsiaalõigused töötajatel. kolleeg Steinbeck rääkis siin ka rahvusvahelise tööorganisatsiooni rollist Äh, loomulikult äh, tööohutuse ja tervishoiunõuded on meil koostöös äh, välja töötatud ning ILO-l on ka programmid professionaalse koolituse läbiviimiseks ning eelnimetatud kolmepoolset kohtumist toetab samuti Rahvusvaheline Tööorganisatsioon. Ähm, Teie mõtted olid huvitavad ja ma kavatsen need edastada äh, Karel de Guhtile ja Catherine Ashtonile ning äh, ma olen kindel, et nad on nõus äh, meie teenuste töörühmaga kiirelt tegutsema asuda mm kolmepoolsel kohtumisel kavatsetakse arutada e, tööohutuse ja tervishoiunõudeid, aga need puudutavad Bangladeshi ega mitte ainult. E, ja me tahame seda sellepärast teha, et, et mitmed Aasia riigid ei ole rahvusvahelist konventsiooni sel teemal sugugi ratifitseerinud. Ähm, ja äh, tänan teid siis nende äh, Ehm, küsimuste eh, ja mõtete eest, tänan teid ka volinik Georgieva eest, sest ta ei saanud kahjuks täna debati lõpuni kohal olla oma töökohustuste pärast Brüsselis, tänan. suur tänu ja palun, proua minister. suur tänu, härra president. ma tahaksin tänada kõiki liikmeid, kes on arutelus osalenud ma arvan, et me oleme siin näinud, et meil on kõigil kindel veendumus, me tahame teha kõik, mis võimalik selleks, et sellised äh, traagilised sündmused äh, ei korduks. ma arvan, et volinik Barnier on maininud äh, olul-, kõiki olulisi asju ja ma ei tahaks omalt poolt seda kordama hakata, sest ma tean, et õhtu tuleb meil pikk. mitmed äh, parlamendiliikmed on äh, esitanud omapoolseid positiivseid soovitusi, ma panin nad ka endale kirja. ma arvan, et üks asi, mis meil on väga selge ja mis on selline ühisnimetaja, on see, et kõik liikmed tahavad näha mingit tegevust, et midagi võetakse ette ja ma ei usu, et keegi soovitaks seda, et sellised traagilised sündmused võiksid viia protektsionistlike meetmete rakendamisele ja ma tõepoolest usun, et see ei ole kellelgi mõttes, kuid meie rahvusvahelise kaubandusmehhanismide kaudu kahepoolsete lepete kaudu, kasutades organisatsioone nagu Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, suudame me leida võimalusi, et äh, kasutada oma mõjuvõimu, toetades kõrgemaid ja paremaid standardeid, pakkudes paremat kaitset töötajatele. ma usun, et äh, seda on väljendanud päris mitmed liikmed. oluline on öelda siin ka äh, meie vaatenurgas seda, et äh, kaubanduslepped annavad meile võimaluse selleks, et kasusaajad riigid peaksid kinni rahvusvahelisest inimõigustest, tööõigustest, järgiksid rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, me teeme seda läbi äh, Euroopa Liidu GPS pluss raamistiku. see on äärmiselt oluline tegevus ning ma usun, et sellel on suurepärane potentsiaal, et me saame lahendada ära mitmeid ülesandeid. nii et et ähm, ma ei hakka kordama seda, mis on juba öeldud, kuid ma tahaksin öelda, et oma diskussioonis oleme me puudutanud mitmeid võimalusi, kuidas me saaksime edendada head äh, kontakti äh, kaubanduse, tööjõu ja keskkonnavaldkondade vahel. Euroopa Liidul on selles osas väga oluline roll mängida ning äh, kõik institutsioonid peavad tegema tihedat koostööd koos Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga, teiste rahvusvaheliste äh, Äh, ja hargmaiste organisatsioonidega, sest see on ainuke ja kõige tõhusam viis tagamaks äh, mõistlikke töötingimusi kõikides riikides ja kõikides äh, sektorites, see on meie eesmärk, suur tänu! Thank you very, very much! suur tänu! ja sellega on see arutelu lõppenud um,. There are six motions of meil on kuus resolutsiooni ettepanekut hääletamine toimub homme kell kaksteist. ja nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. nõukogu ja komisjoni avaldused. Äh, korruptsioon ja Euroopa Liidu vahendite väärkasutus ning selle mõju poliitilistele otsustusprotsessidele. ja ma alustan siis arutelu. kõigepealt proua ministriga. palun, proua Raitan. Thank you very much